okei, okei, noh. okei, good. tere päevast. alustame peatselt hääletusega, aga enne kaks protseduurilist küsimust. kõigepealt annan sõna proua Toiale. proua Toia. teda ei ole siis proua Gardiini